Äh, mis puudutab finantsinstrumente, tegemist on Ferberi raportiga äh, ja finantsinstrumentide turgudega ja äh, turu kuritarvituste ja väärtpaberi arveldustega. jah, härra Ferber, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud volinik, president, kolleegid Äh, mul on väga kahju, et Hollandi eesistuja siin ei ole, ma tahtsin neid kiita, et neil on õnnestunud väga lühikese ajaga äh, selles valdkonnas äh, olulisi asju saavutada. niisiis võib-olla ma alustaksin kriitikaga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ap-, aprillis siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal rääkisime me MIFIDist selles kojas ja hääletasime selle üle ja siis me olime juba seisukohal, et e, me oleme saavutanud olulise sammu Euroopa finantsturgude reguleerimisel ja mida saame uhkelt siis valijatele Euroopa Parlamendi valimistel tutvustada. ja on kahetsusväärne, et nüüd peaaegu kaks aastat hiljem e, e, me ikkagi räägime selle tähtaja pikendamisest, tahame selle asja veel ühe aasta võrra edasi lükata Äh, sellepärast et pädevad järelevalveasutused ei ole vajalikku tehnilist infrastruktuuri suutnud luua. Äh, komisjon äh, delegeeritud õigusakte väljatöötamisel pole samuti kinni pidanud sellest ajakavast, mida kahe tuhande neljateistkümnendal aastal otsustati kui meil oli üks ülesanne viimasel ametiajal, oli see, et saavutada finantsturgude stabiilsus, tagada finantstoodetele juurdepääs võrdsetel alustel kui me räägime aga välkkauplemisest, siis see peaks hoolitsema selle eest, et inimesed, kes on hätta sattunud, ei langeks spekulatiivsete tehingute ohvriks. see oli meie väljakutse ja alles see, et see jõustub alles kolmandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist, on rohkem kui kahetsusväärne, teisalt ja seda ma tahaksin ka puudutada, on see, et meie ja ma pean silmas nii nõukogud kui parlamenti, saavutada seda, ja väga lühikese aja jooksul, palju vähem aja jooksul, kui komisjonil kulus oma ettepaneku väljatöötamiseks, meil õnnestus identifitseerida neid momendid, milles komisjon üle vaatas, jättis tähelepanuta ja me suutsime teha seda, mida Euroopas eh, seni eh, oli tundmatu. kõik need probleemid, mis mul seondusid eh, selle dokumendi rakendamisega, need lahendused, kuidas neid rakendada, need me leidsime seadusandja iga määruse või ähm, direktiivi puhul, mille ta välja annab, ei ole kõigest detailselt läbi mõelnud. seega me peame äh, siin äh, mõnegi küsimuse täiendavalt täpsustama äh, ja ma tahaksin tänatada kõiki kaastöötajaid parlamendis, kõiki neid, kes olid variraportöörid, kõik neid, kellega ma koos töötasin, kes eh, aitasid mul keskenduda nendele põhipunktidele, mis vajasid täiendavat täpsustamist selleks, et vältida öö, eh, ebaõnnestunud tulemust no madalmaade eesistumise ajal ja ma tänan eesistujariiki selle eest, et me suutsime väga lühikese ajaga kokku leppida ja tulemuseni jõuda, me püüdsime lahendada kõik need probleemid, mis veel olid lahendamata ja need täpsustada ja parandada ja ma leian, et see peaks olema ka tulevase seadusandluse mudeliks selleks, et ette vajaduse korral, kui midagi vajab täpsustamist, sellega kiirelt hakkama saada. ma palun komisjoni tõepoolest hoolitada selle eest, et tehnilised standardid tõesti esitataks selleks, et turud lõppkokkuvõttes saaksid teada, mis neid siiski ootab ja et kõik parandused saaksid tehtud, kuivõrd me soovime stabiilseid finantsturge ja me soovime, et investoritel oleks usaldus finantsturgude vastu ja et mineviku eksessid eh, eh, jääksidki minevikku. selle nimel peame, peaksimegi tulevikus ühiselt tegutsema, aitäh! ma tänan, härra Ferber ja nüüd saab volinik Hill sõna, palun mr president thank you. Äh, president, ma tänan, mul on suur heameel, et mul on nüüd selline võimalus siin arutada teiega muudatusettepanekuid MIFID kahte ja ma mõistan, et väga palju tugev, tublit tööd on ära tehtud Euroopa Parlamendis ja nõukogus selleks, et kokku leppida veel enne juulikuud ja eriti tänulik olen ma härra Ferberile ja variraportööridele sellel teemal kes on tõesti tempot üleval hoidnud ja on nii tõhusalt selle teemaga tegelenud. ma olen väga-väga nõus sellega, mida härra Feber ütles, et see pakett on peaosa meie finantsreformides, suurendab läbipaistvust turgudel ning parandab järelevalvet see oli reageeringuks G kahekümne kokkuleppele Pittsburghis, et tuleb reformida derivatiivide ja kauba turgusid, et nad paremini toimiksid, oleksid vastupanuvõimelisemad ja stabiilsemad. ja loomulikult on vaja tugevdada investeerijate kaitset, mitte ainult tagades seda, et investeerijatel on infole õigus, aga ka võttes kasutusele tugevamad, rangemad normid, et huvide konflikte vältida me olime eesmärkides ühel meelel ja kui eesmärgid on sellised, siis meil on vaja ka õigusakte rakendamiseks Eh, rakendamiseks nii, et tekib õiguskindlus ja ei eh, häiritaks turgusid, eh, sest turud teevad, aitavad investeeringuid teha laiemasse majandusse ja riske hallata jah, see reform oli alati auahne. see nõuab kauplemispaikadest, mida on sadu, andmete kogumist ja miljonite finantsinstrumentide kohta arvestades, kui ulatuslik on see väljakutse ja arvestades, kui keerukad on IT-süsteemid, mida selleks vaja on, eh, siis minu arvates täiesti õigesti leiti, et on vaja rohkem aega, et asjad õigetele alustele seada, mitte õõnestada raamistikku, vaid tagada, et see korralikult toimiks, kui ta käivitub. ja eh, sellepärast me tõesti soovisime pikendada tähtaega MIFID kaks rakendamiseks üks aasta eh, kuni jaanuarini kaks tuhat kaheksateist ja ma olen majanduskomisjonile siin parlamendis väga tänulik selle toetuse eest, sest tegemist on tõesti mõtteka ettepanekuga. nagu härra Feber, ka mina olen rõõmus selle üle, et oleme ära hoidnud selle, et revideerida paketi peamisi aspekte, milles me leppisime kokku kaks aastat tagasi aga meil on mõned tehnilised muudatused siin paketis, mis parandavad eeskirjade kvaliteeti täiendavad selgitused läbipaistvusnõude ulatuse osas, kui tegemist on kobartehingutega, on üks teema, mille ESMA tõstatas, kui nad tegid ettepaneku ja ma arvan, et tänu sellel me saame õige tasakaalu kehtestada ja kaubanduseelne läbipaistvuse režiim kehtib edasi seal, kus see on vajalik, ilma et tekiks liigne koormus, kus ta vajalik ei ole ja väga õigus oli jätta ka välja ähm, väärtpaberitega rahastamise tehingud ko-, nende kohustuste all, sest äh, need väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud Eh, ei ole vajalikud selles kontekstis reguleerida, et läbipaistvust suurendada selles valdkonnas äh, ei ole mõttekas, samas koorem kasvaks. nüüd, mis puudutab oma kontode erandi kohta, tähtis on, et mittefinantsasutused ei eh, kuuluks ilmtingimata MIFID kaks nõuete alla. nüüd me töötame kõvasti selle kallal, et MIFID kaks enamik meetmeid vastu võtta juunikuus ja ma olen täiesti nõus härra Feberiga, et tuleb tempot hoida. et mõnedes valdkondades me oleme palunud, et ESMA vaataks veel kord oma ettepanekud läbi ja käsitleks neid küsimusi, mis ka Euroopa Parlament on tõstatanud. üheskoos ma arvan, et need meetmed muudavad MIFID kahe tõhusamaks liikmesriigid peavad üle võtma MIFID kahe elemendid äh, juulikuuks kaks tuhat seitseteist, sektor peab jaanuarist kaks tuhat kaheksateist hakkama neid täitma see on mõistlik tee, kuidas edasi liikuda ja tagada, et sujuvalt need õigusaktid üle võetaks ja et tekiks suurem läbipaistvus äh, ja parem tarbijate kaitse ja ka suurem tõhusus Euroopa finantsturgudel. ma tänan, volinik Hill ja nüüd saab sõna äh, fraktsioonide esindajad Otmar Karas Rahvapartei nimel. härra juhataja, härra volinik, härra raportöör, mu daamid ja härrad. me ei taha, me vajame stabiilseid finantsturge, sest stabiilsed finantsturud on ju äh, selle eelduseks, et võita tagasi finantsturgude suhtes usaldus, et avalikkus usaldaks finantsturge. eeldused äh, finantsturgude stabiilsuseks on reguleerida seal, kus see on vajalik, see eeldab ka suuremat läbipaistvust ja kontrolli. MIFID äh, kaks äh, kaasajastamine on olnud parlamendi südameasjaks ja meid huvitab ka investorite senisest suurem kaitse, selleks on vaja luua vastavad tehnilised eeldused. Need tehnilised eeldused aga seni ei olnud olemas ja sellele viitas ka raportöör, et eh, järelevalves esinesid lüngad ühelt poolt ja teisalt komisjon Eh, võttis vastu vaid delegeeritud õigusaktid, tekkis aeg, tekkis eh, järelmäng, tekkis olukord, kus olid paljud väärkasutused võimalikud ja kolleeg Ferber juba viitas sellele, et eh, parlament koos nõukoguga kasutas ära seda aega aga selleks, et et äh, vigu kõrvaldada. jah, rakendustähtajad küll nüüd korrigeeriti ja lükati tulevikku edasi, sest et terve rida tehnilisi küsimusi oli vaja lahendada, kuid vaatamata sellele on need lüngad nüüd täidetud. Äh, tähtajad on väga napid ja väga palju on vaja teha ära erinevates valdkondades tööd ja me peame kiirustama selle nimel, et ühel hommikul mitte õudusega silmis ärgata ja näha, mis ju toimub, sellepärast on oluline, et komisjon saneeriks kogu projekti võimalikult kiiresti selleks, et me suudaksime tõesti käivitada selle protsessi kolmandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist. kui tubli issand, kuhu me saame. minister Kääras härra Karas. härra Karas, teile on sinise kaardi küsimus, härra Karas. There is a blue card for you. Do you want? härra Karas, teile on sinise kaardi küsimus, kas te kavatsete selle aktsepteerida? palun, härra Sani. aitäh, härra juhataja, ma tänan ka kolleege eh, kolleegi selle eest, et ta on nõus minu küsimusele vastama, me kõik oleme nõus sellega, et meil on vaja reegleid ja eeskirju, et me peame tegutsema läbipaistvalt, reeglid, mida kõik mõistaksid, aga mida saaks Euroopa Liit teha siis, kui mõne liikmesriigi keskpank lihtsalt eh, nendest reeglitest kinni ei pea ja järelevalvet ei teosta praegu näiteks Ungari keskpank toimib nii, härra Karas, teie vastus palun. härra juhataja, nagu te teate, on keskpangad sõltumatud oma tegevuses, kõigidel, eh, kõik keskpankade kontrolli eh, teostavad eh, riikide parlamendid ja Euroopa Parlament ei saa otseselt segada, Euroopa Parlament saab neid probleeme aga ainult avalikult arutada, selleks, et eh, küsimusi arutada ja eh, vigadele viidata. enne kui me annan sõna kolleeg Tootsile, tahan ma öelda, et arutelu peab igal juhul lõppema kell üksteist, kaksteist kolmkümmend, sest siis algab hääletus, ma palun teid kõiki kõneaegadest rangelt kinni pidada sest vastasel korral ei ole enam mul võimalik aktsepteerida sinise kaardi küsimust ja avatud mikrofoni. kolleeg Tots, palun. ma tänan president, kallid kolleegid, kõikidest õigusaktidest, mis pärast aastat kaks tuhat kaheksa finantskriisi on eh, vastu võetud, finantsinstrumentide direktiiv ja määrus on kõige ulatuslikumad ja kõige tähtsamad nagu härra Feber ütles, need õigusaktid on tohutult auahned oma ulatuse poolest. Nad peavad muutma turud läbipaistvamaks, paremini kaitsma tarbijaid, reguleerima uusi välktehinguid ning eh, ära hoidma spekulatsiooni eh, tähtsate kaupade puhul nagu toiduained ja kütus. paraku enne finantskriisi neid õigusakte ei olnud ja me maksime rasket hinda selle pärast ja Äh, kuna see on niivõrd auahne ja ulatuslik, osutus raskeks ähm, esmal äh, kõik tehnilised infrastruktuurid äh, luua, mis on vaja, et see õigusaktid võiksid käivituda esialgse tähtajal, kolmandal jaanuaril kaks tuhat seitseteist ja see on loomulikult pettumust valmistav. ja olnuks parem, kui parlament saanuks teada sellest probleemist varem, aga samas uus režiim sellise ulatusega peab olema õigetel alustel ja sellepärast ma olen valmis ettepanekut toetama, toetama, et lükkame edasi kaheteist kuu võrra uue režiimi kehtestamise, aga ma tahaksin korrata, et tegemist ei ole eh, esma- või komisjoni või finantsturgudel eh, nüüd kergemalt ohata lasta jah, tuleb ära kasutada need kaksteist kuud, mida me andsime ja iga päev nüüd loeb tagamaks, et tõesti kolmandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist uus režiim saaks käivituda teist ajapikendust ei tule, olgu see selge. ja ma kasutan nüüd võimalust ka tänan Markus Veberit, meie raportööri ja kõiki variraportööre, et nii head koostööd tegite selle teemaga ja tänu sellele me saame nüüd selge sõnumi saata siit kojast välja, mida meie täpselt esmalt ootame ja komisjonilt ootame täiendava kaheteist kuu jooksul. kõigepealt me eeldame, et meil tehakse eduaruandeid ja hoitakse kursis kogu aeg sellega, me tahame teada, kuidas seda pikendust nüüd nüüd äh, ära kasutatakse, et tõesti aastal kaks tuhat kaheksateist, kolmandal jaanuaril uus finantsrežiim äh, käivitub ja mõned sekundaarsed MIFid, määrused valmistavad meile muret. me mõistame, äh, et väga hästi, mis mured siin on. kui nad teise tasandi õigusakte korralikult ei kajasta, siis äh, ei ole me tulemusrikkad ja minu jaoks teise tasandi raamistikul puhul ongi just kõige tähtsamaks ähm, kaubatuletuse instrumendid ja turgude äh, manipuleerimine, toiduainete hindade ülesajamine äh, ei ole vastuvõetav, seesugune spekuleerimine peab lõppema ja igaüks on selle eest vastutav ja sekundaarsed õigusaktid on just need, mis panevad siin ranged reeglid paika ja ma tahaksin, et igasugused piirangud öö, äh, äh, oleksid võimalikult äh, madala künnisega, eriti likviidsetel turgudel. ja väga hea, et komisjon öö, on käsitlenud meie dokumente, aga mitte kõiki meie muresid ei ole arvasse võetud. ma loodan, et ta siiski teeb seda, kui dokument meile tagasi saabub, on meie mured arvesse läinud. tähtis on, et meid kuulataks ka sekundaarsete õigusaktide vastuvõtmisel. kolleeg Ožok, ECR nimel. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad selle õigusloomelise ettepaneku eesmärk on takistada seda, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiiv saaks jõustuda ning seda jõustumist lükatakse edasi kokku kaksteist kuud. see tähendab seda, et lõplikult jõustub see direktiiv aastal kaks tuhat kaheksateist. tegemist on väga keerulise ja mitmetahulise küsimusega ning selle direktiivi jaoks tuleb koguda väga palju erinevaid andmeid, milleks on vaja ka uut tehnilist taristut erinevad üksused peavad nii siseriiklikult kui Euroopa Liidu tasandil äh, tõesti kasutama neid kahteteist lisakuud, sellepärast et neil on vaja ähm, see taristu üles ehitada. ja õigusakti rakendamisel on viis erinevat faasi, nende hulgas ka kohanemisfaas. me ei tea tegelikult enne juulit kaks tuhat kuusteist, mida täpselt meil vaja on, aga me tahame kindlad olla, et äh, seda tööd on võimalik hästi teha, aitäh! ALDE fraktsiooni nimel palun proua van Nieuwenhuisen. Dank u wel, voorzitter. Eh, ik wil graag beginnen met eh, de rapporteur eh, Marcus Ferber te bedanken voor ma tahaksin südamest tänada raportöör Markus Ferberit selle konstruktiivse tööviisi eest, kui selle eest, kuidas kogu see raport sündis ja kuidas jäi oma läbirääkimispositsioonide äh, juurde, läbirääkimised kestsid kaua, ta seisis oma seisukohtade eest ja meil on tõepoolest öö, äh, tegemist sellega, et me saame te-, osutada selle dokumendiga suurt öö, äh, mõju mitte ainult finantsturgudele, vaid kõikidele, ka nendele, kes sellel osalevad komisjon tahaks loomulikult kapitaliturgude liitu, rohkemat majanduskasvu ja nii edasi, jah, seda kõike tuleb toetada, kuid eh, selle eelduseks on toimima finantssektori olemasolu ja selleks tuleb finantssektor eh, kujundada läbipaistvalt ja selgelt selleks, et meil oleks raha, mis saaks voolata komisjon peaks vastutama selle eest, et me võtame parem, vastu parema seadusandluse, seda lubas ka volinik Timmermans. aga see on väga keeruline, kui me MIFID kahte vastu ei võta, tegemist on väga tehnilise dokumendiga, kuid teisalt meie kui Euroopa kodanike tarbijate esindajad peame looma head tingimused finantstoodete kättesaadavuseks, investeeringuteks eh, ja selleks, et otsuste langetamine kulgeks õiges suunas selleks, et seda kõike saavutada, tuleb teha väga keerulist ja rasket tööd, see ei ole lihtne ja loomulikult tekkisid seetõttu ka teatud viivitused ja ositi on need ka mõistetavad. meie jaoks on oluline vastu võtta korrektne seadusandlus, mis oleks ka adekvaatselt ja me peame tegutsema kiiresti, vastasel korral häirime me turgude toimimist ja seetõttu hea küll, see viivitus, see edasilükkumine, eh, lükkamine, me ei ole sellega väga rahul, kuid seda aega tuleb tõepoolest maksimaalselt ära kasutada selleks, et saavutada soovitud tulemus lakkamatult eh, on meil veel mitmesuguseid probleeme, mis asi on eh, teadustegevus, mis asi on uurimistegevus, me peame vastama nendele küsimustele selgelt mõistet täpselt defineerima, sest need on otsustava tähtsusega reeglid. asi ei ole mitte ainult selles, et, et inimestele lihtsalt mingit teavet jagada, oluline on jagada nende, nende jaoks olulist teavet muuhulgas see, mis puudutab erinevaid ülekandeid või tehinguid, mis võib-olla isegi kunagi aset ei leia, vaid neid, mis toimuvad päev päeva kõrvalt ja reaalsuses meie jaoks on väga oluline eh, luua väärtusi ja millel on väärtus, seda saab ka mõõta, mistõttu me peame rakendama tervet inim-, eh, mõistust selleks, et eh, saavutada ka väga häid ja pidevaid kontakte tarbimis ühendustega selleks, et kõik see tarb-, äh, toimiks, mis, mille oleme vastu võtnud tarbijate huvides ja selleks, et äh, sektoril mitte panna liiga suurset halduskoormust. suur aitäh, Jan Kuue fraktsiooni nimel äh, kolleeg Demasi, palun. Mm, pärast kümme aastat finantskriisi puhkemist, meil ei ole ikka veel äh, vastavat seadusandlus rakendatud, et äh, olukorda parandada, meie fraktsioon hambaid kiristades äh, soostus tähtaegade ette lük-, edasilükkamisega, samas me peame vaatama näkku, paraku sellele, et äh, rahatuusad tegutsevad, mida nad soovivad. meil on endiselt muuhulgas ka äh, energiakandjate äh, derivaate, mida suhtes me ei ole suhtunud toimida adekvaatselt ja enam kui üks kolmandik turumahtu on väljunud meie kontrolli alt, seega äh, selles osas oleme mm, kehvemas positsioonis kui näiteks Ameerika Ühendriigid. meie muudkui aga tegeme siin samme selleks, et kapitaliturgude eh, liit toimima hakkaks, kapitaliturgude liit, mis kujutab endast külvi uute kriiside alguseks. roheliste nimel härra Lamberts, palun. suur tänu suur tänu, me arutame neid küsimusi juba mitmendat korda alates sellest, kui finantskriis puhkes ja täna on taas kord arutlusel see, et finantstehinguid on väga palju, neid on kümme korda rohkem kui reaalmajanduse tegelik maht, ma rõhutan seda kümme korda rohkem, kümme korda. see tähendab seda, et tegelikult spekuleeritakse iga euro kohta kümne euro väärtuses. aga see kahjustab reaalmajandust ja eriti tahaksin ma rääkida sellest, et spekuleeritakse igapäevaselt ka tähtsa toorainega, sealhulgas toiduainetega. see on uskumatu. see tekst võeti vastu veebruaris kaks tuhat neliteist ning selle eesmärk oli alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast ehk kolm aastat hiljem hakata seda ka rakendama, kuid praegu näeme me seda, et kuue, kuue kuu pärast see kindlasti ei jõustu komisjon räägib äh, sellest, et me ei saagi seda teksti praegu jõustada ja meil on vaja ühte lisaaastat. ometi on see tekst äärmiselt äh, keeruline. aga äh, selline keerukas tekst võib viia ka selleni, et reegleid ei täidetagi. ma arvan, et me peaksime käituma rangelt, olenemata sellest, kui keeruline on see tekst ja me ei saa tegelikult endale lubada seda viivitust ma leian, et ei ole väga professionaalne nõuda seda lisaaastat, aga kui see lisaaasta tuleb, siis tegelikult tähendab see seda, et aasta kauem saavad spekulandid spekuleerida toiduainete hindadega. aga olgu pealegi, praegu tundub, et seda teksti kasutatakse ära selleks, et saaks hakata läbi suruma ka mingeid teisi pikendusi, mis samuti vähendavad finantsturgude üldist läbipaistvust selliste erandite lubamine, selline ajapikendus muudab veelgi nõrgemaks selle teksti, mis juba praegu ei ole vajaliku ambitsiooni tasemel. see tähendab seda, et ähm, me ei ole ju tegelikult hääletanud selle poolt, et finantsturud ei tegutseks, me ei ole seda teksti selleks vastu võtnud ja seetõttu ma keeldun, meie keeldume selle äh, pikenduse poolt hääletamast. aitäh, EFTD! nimel härra Valli, palun. suur tänu. ma mõistan, et tegemist on tõesti väga keeruka tekstiga ning et finantsturgude regulatsioon üldse on keeruline. aga kui me vaatame seda aega, mille me oleme juba pühendanud finantsturgude instrumentidele, ja kui me vaatame, mida kodanikud vajavad, siis nagu ütles härra Lämberts, on on inimestel ju vaja rohkem selgust ja rohkem kaitset, see on selge alates sellest, kui finantskriis puhkes. alates sellest on aga siiski jäänud kestma erinevad praktikad, erinevad tavad finantsturgudel ja reaalmajandus kannatab selle all. ma arvan, et see näitab seda, et meie praeguses Euroopas, mida juhib äh, härra Juncker, hoolitsetakse ennekõike suurpankade eest, aga mitte kodanike eest ning pankade ja kodanike huvid ei ole ju samaväärsed. Need ei ole samasugused praegu me räägime üheaastasest lisaperioodist, ma arvan, et sellest ei ole meile mingit kasu, see ei ole tervitatav, sest selle aja jooksul hakatakse läbi suruma lihtsalt uusi erandeid, nagu ütles just äsja ka härra Lämberts. see on kasulik pankadele ja erinevatele finantsturgude osalistele, kuid see ei tule kasuks läbipaistvusele, mida meie soovime saavutada ja mille tõttu me tahamegi rangemaid eeskirju tuletisinstrumentide osas meil on mitmeid äh, finantstehinguid, mille puhul ei ole ming-, mitte mingit läbipaistvust, seda sellepärast, et pangad on süsteemsed organisatsioonid ja kui kui äh, meie praegu ei tegutse, siis pöörduvad inimesed oma valitsuste poole ja nõuavad ikkagi rohkem selgust, rohkem läbipaistvust. seda nõuame ka meie, me tahame, et finantstehingud oleksid äh, läbipaistvamad ja et meie praegune tegutsemine on, äh, on vastutustundetu me peame pankade südametunnistusele koputama, me peame neilt nõus, nõudma rangemaid reegleid. ma arvan, härra volinik Hill, et teiega läheb meil raskeks. ENF-i nimel saab sõna proua Kappel. aitäh, härra juhataja, härra volinik, väärtpaberituru reform, finants, instrumentide reguleerimine, me täna me lükkame selle aasta võrra edasi ja minu meelest on see õige, sest et see on oluline et äh, me ei, ei, äh, aga enam ei viivitaks ei ESMA ega komisjon. finantstööstuse äh, jaoks on kogu reeglistik vaja vastu võtta selleks, et, et neil oleks vajalik ettevalmistusperiood rakendamiseks selleks, et teha õiged järeldused finantskriisist, selleks, et astuda samme õiges suunad. MIFID kahe eesmärk on suurendada läbipaistvust, eh, kaitsta investoreid, mm, eh, eh, karmistada pankade aruandlust ka, tooraine tööstus on sellest puudutatud selleks, et Äh, äh, tooraine tuletusinstrumendid peaksid tulevikus olema põhjendatud ja kapitaliga kaetud. oluline on äh, suurusjärk selleks, et lõigata läbi spekulatiivset tuletisinstrumentidega tehingut, muuhulgas to toorainete valdkonnas, see, kuivõrd pankadel valdavad neid tooteid kuskil kolme protsendi ulatuses, see tähendab neid sertifikaate tuleti, palun vabandust, Eh, toorainetele. me peame leidma reeglistiku, sellepärast et eh, toorainetööstuse dereguleerimine võiks kaasa eh, tuua vajalikud sammud selleks, et tagada vajalik dereguleerimine. härra Fontulis. ma tänan. ma arvan, et paljud on nõus sellega, et nagu teistel turgudel, ka finantsturgudel on vaja korralikku reguleerimist et oleks kindlustunne suurem kõikidel osalistel nendel turgudel. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad andma vastavad tagatised. see on kõigi asjaosaliste huvides ja tõsialu, asi, et regulatsioonis on olnud lünkasid, vajab parandamist me teame, mida kujutab endast igapäevaelu täna, kui palju on töötuid, perede eelarved on napid ja nüüd vaadatakse Euroopa Liidu institutsioonide poole ja üritatakse leida sealt tuge, et lahendada igapäevamured ja ma ei arva, et see dokument siin, need dokumendid kuidagi parandaksid tavaliste inimeste elu. me peame andma vajalikud tagatised investeerijatele. jah, aga paraku suurt enamust Euroopa Liidu kodanikest see ei puuduta. Nemad paluvad, et me nende igapäevaelu probleemid eh, lahendaksime, neile leiva lauale eh, tagaksime, nii et eh, see ei ole enamike huvides. härra Kirtsos no.. suur tänu. härra president ma arvan, et äh, väga tähtis on see edasilükkamine jõustamisel ja paljud äh, mõistavad, et see on vajalik samm. aga samas öö, äh, probleem on selles, et me ei suuda sammu pidada arengute kiire tempoga finantskriis aastal kaks tuhat kaheksa tabas valusasti kogu Euroopa Liitu. ja sotsiaal- ja poliitilised mõjud on muutnud inimeste mõttelaadi ja ka suhtumist siin Euroopa Parlamendis ja nüüd eh, me tahame kehtestada garantiid, et ei korduks eh, finants kriis ja krediidikriis Euroopas, samas me näeme, kuidas Hiinas ähm, on lood pangandussüsteemiga ja Euroopa Liidu lõunapoolsetes liikmesriikides samuti äh, on probleemid pankadel. raskused tulevad ka USA-st ja Ühendkuningriigist, need on suured finantskeskused äh, ja kõik need poliitilised arengud, mida me ümberringi näeme. meil on vaja äh, ajutist kaitset, äh, et praegusest olukorrast uude maailma suunduda, kus oleks tugevam regulatsioon. ma ei saa sinise kaarti küsimusi enam lubada, sest me oleme ajast niivõrd palju maas. me peame hakkama hääletama kell pool üks, nii et ma ei tea tõesti, kuidas me äh, ühele poole saame nimekirjaga, härra Gualtieri suur tänu. jah, eh, me oleme lõpule jõudmas väga tähtsa protsessiga, nimelt finantsturgude reguleerimine Euroopa Liidus. MIFID ja MIFIR on eh, peamised sambad eh, selles protsessis ja nõukogu ja parlament on kokku leppinud tagamaks kindlustunde ja stabiilsuse finantsturgudel kindlustunde liikmesriikidele, järelevalveasutustele ja nüüd on otsustatud pakett ühe aasta võrra selle jõustamine edasi lükata. sellega võimaldatakse operaatoritel, ettevõtjatel oma IT-infrastruktuurid välja arendada, et andmed tagada, mis on vajalik järelevalveks. parlament oli nõus selle ettepanekuga ja tänu äh, Äh, nähtud vaevale, raportööri jõupingutustele äh, on olnud võimalik ka muuta teatud kohtades teksti ja ettepanek on nüüd sidusam Ehm, ka eh, rakendamise poolest ja kogu regulatiivne raamistik on sidusamaks muutunud. ma palun, et härra Lamberts loeks teksti läbi kõigepealt ja ei hakkaks siin tõstatama vastuolulisi küsimusi. kui vaadata, millised muutused hakkavad aset leidma, siis ma usun, härra Lamberts ka näeb, eh, et kõik muutub tõhusamaks. ja öö, eh, öö, kõik see tuleb lisaks juba olemasolevate õigusaktide poolt reguleeritavatele väärtpaberitehingutele. harmoneeritakse finantsturgusid ja luuakse ühtne reeglistik, mis on väga vajalik investeerimisteenuste ühtse turu jaoks Euroopa Liidus ja kap-, samuti kapitaliinvesteeringute jaoks Äh, ja tähtis on ka, et sekundaarsed õigusaktid kiiresti vastu võetaks ja et kõik jõustuks kiiresti aastal kaks tuhat kaheksateist jaanuaris. härra Messerschmidt, tänane ettepanek on öö, äh, täiesti mittevajalik sekkumine investeeringute turgudesse Äh, vajalik sekkumine investeeringuturgudesse, me arvame, et tõesti on vaja äh, välktehingut äh, reguleerida, sest vastasel korral tekivad suured häired. ja samuti on vaja toiduainete tuletisinstrumentidega kauplemist reguleerida Äh, sellest tõuseb tulu põllumeestele ning äh, nii on võimalik ära hoida ka need tohutud mullid, äh, mis on tekkinud toiduainete hindadega ja sellel on tohutu rängad tagajärjed, eriti arengumaailmale. jah, parem hilja kui mitte kunagi me loeme, loome regulatsiooni, mis muudab finantsturud õiglasemaks ja paremini toimivamaks ma tänan, härra Mattias. aitäh, aitäh, härra juhataja. peaaegu kümme aastat pärast seda, kui puhkes finantskriis, on viimaks ometi eh, käes aeg lõpetada eh, nende kibedate pillide alla neile, me kuulasime härra volinikku, kes muudkui õigustas ainult ennast, aga finantsspekulatsioonid jätkuvad, mitte midagi ei ole muutunud kümne aasta jooksul ei ole mitte midagi muutunud. komisjon on öö, äh, äh, ei tegele äh, finantsturgude reguleerimisega, ka siin kasutatakse kahte mõõdupuud, üht, ühed kehtestatakse inimestele, kodanikele ja teised pankadele ja taaskord ma ennustan teile, seisavad Euroopa rahvad silmitsi järjekordse finantskriisiga, sest Äh, jutt on viiekümnest miljonist, see äh, kõik vajab reguleerimist. finantsturud on loomulikult meie äh, poliitika vastu, aga meil ei ole vaja otsida õigustusi ja tagatoa lahendusi, meil on tarvis taastada usaldus finantsturgude vastu, Euroopa projekti vastu, aitäh! Mifidi direktiiv tähendab seda, et pankadel on võimalik jätkata, kuidas iganes nad soovivad eh, ja teha mida iganes. kliente aga ei informeerita asjadest ja nad on haavatavad. see raport räägib sellest, et direktiiv peaks jõustuma mitte aastal kaks tuhat seitseteist, vaid kaks tuhat kaheksateist ning see on siis kümme aastat pärast seda, kui finantskriis puhkes. see annab lisaaega pankadele, kes juba praegu kuritarvitavad teatud eraisikute ja ettevõtete olukorda esma ei ole pädev kõikide finantsasjade puhul, tõsiste kuritarvituste puhul ta pädev ei ole, mis tähendab seda, et rahvusvahelistel pankadel on ka edaspidi võimalik profiiti lõigata sellelt, et praegune regulatsioon tegelikult ei kehti või ei ole piisavalt range selle äh, raportiga me nõrgendame omaenda positsiooni. kuidas kavatseb volinik vastata sellele, et pangad tegelikult kuritarvitavad praegust olukorda ning see on kahjulik ühisturu toimimisele? tegelikult on ju just teie ultraliberaalne maailmavaade kaasa toonud äh, selle, et finantsturgudel spekuleeritakse, aitäh! aitäh ning sõna saab äh, kolleeg Tomk. hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. žal aitäh, mul on väga kahju, et direktiivi ei realiseeru järgmisel aastal, nii nagu see oli ette nähtud, kuid ma olen nõus sellega, et kui selle edasilükkamise tõttu on võimalik para-, tagada parem tarbijakaitse, siis on võimalik seda edasilükkamist äh, toetada. meil on vaja finantsturge reguleerida, finantsturgude äh, Eh, toimimises oleme leidnud väga palju nõrku eh, kohti ja me püüdsime neid nõrku kohti eh, kõrvaldada, aga me peame hoolitama, hoolitsema selle eest, et kaubanduspiiranguid kaotatakse ja et me suudaksime tõhusalt võidelda finantsturgude suurema tõhususe eest meil on vaja tagada tarbijate kaitse, meil on vaja paremaid finantsstruktuure ja paremat kontrolli ja rohkem pädevusi selleks, et seda, nende finants, neid finantsturge kontrollida, kõike seda parema tarbija kaitsmise nimel. kus äh, liikmesriikide ametnika tuleks äh, luua äh, võrdlusandmete süsteem mille abil luua ka senisest suurem läbipaistvus. sellel ajal, mis ma juba olen öelnud, tahaksin ma kinnitada, et muudatusettepanekud on toetamisväärt ja vajalikud. ja nüüd kolleeg Kill, palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, raportöör väga oluline on see, et Euroopa, Euroopa Parlamendil ning komisjonil on õnnestunud leida Äh, mingisugune ühisosa. MIFID üks ja MIFID kaks on väga olulised äh, finantsteemadega tegelevad regulatsioonid, mis on sündinud pärast finantskriisi. meie eesmärgiks on suurendada läbipaistvust ning võidelda spekuleerimisega ning sellepärast on vaja jõustada ka MIFID kaks. kahju on sellest, et äh, need probleemid, mis on seotud infotehnoloogilise taristuga, toovad siiski kaasa direktiivi jõustumise edasilükkamise terve aasta võrra ma arvan, et volinik ei tohiks seda võtta kui carte blanche'i, vaid ta peaks ikkagi regulaarselt aru andma sellest, mismoodi kulgeb direktiivi jõustumise ettevalmistamine, sest lõplik jõustumine peaks toimuma aastal kaks tuhat kaheksateist. ma arvan, et me ei saa endale uut viivitust ja uut edasilükkamist lubada. meil on vaja mitmetasandilisi meetmeid, millega võetakse arvesse ka neid murepunkte, mida Euroopa Parlament on korduvalt korra, korduvalt äh, tõstatanud, eriti mis puudutab tuletisinstrumente ja erinevate äh, ja erinevaid spekulatsioone erinevatel turgudel, sellepärast et sellised spekulatsioonid toovad kaasa toiduainete ning teiste tähtsate ainete hinnatõusu ja see puudutab eriti valusalt kõiki meie valijaid lisaks sellele tahaksin ma teada, millised on teise tasandi täpsemad detailid ning ega nendega ei lahjendata seda kokkulepet, mis sündis juba esimesel tasandil, aitäh! aitäh ning lugupeetud äh, härra Kelly! suur tänu! lugupeetud president, ma tahaksin omalt poolt öelda seda, et ma nõustun komisjoniga, ma nõustun volinikuga selles osas, et me peame direktiivi jõustumisel lükkama kolmanda jaanuarini kaks tuhat kaheksateist palju parem on teha asju õigesti ja korralikult, mitte kiirustades ja halvasti. tegemist on sellise õigusloomelise aktiga, mis on vajalik Euroopale, mis taastub finantskriisist ja ka, ka globaalsest majanduslangusest ning seetõttu leian ma, et me peame tagama Euroopa Liidule head ja hästi funktsioneerivad finantsturud. finantsturud on reaalmajandusele olulised, sest nii saadakse vajalikke vahendeid majanduskasvu jaoks, see on selge. aga finantsturud peavad olema hästi reguleeritud, kui nad seda ei ole, siis toob see kaasa väga kahjuliku mõju majandusele. ma toetan ka investorikaitse klausleid, ma toetan neid elemente, mis toovad kaasa suurema läbipaistvuse ma leian, et MIFID kaks on vajalik ja jään ootama selle jõustamist. see, et äh, avaldamiskohustus laieneb, toob kaasa suurema vastutustunde ning vähendab oportunistlikku käitumist, see on kasulik nii investoritele kui tarbijatele laiemas kontekstis võime öelda, et tegemist on õigusaktiga, mis aitab vormida majandust järgmistel aastatel, mis aitab ära hoida spekulatiivseid mulje nende lõhkemist, võttes arvesse, et sellised, selliste muljede lõhkemine viibki meid majanduslangusse, suur tänu! suur tänu ka teile ja sõna saab härra Sant suur tänu, lugupeetud president. see tekst, mida me täna arutame, on seotud väga keerulise regulatsiooniga, mis on välja töötatud eelmistel aastatel ja millega püütakse lahendada finantsturgude probleeme Euroopas ja mujal. meie eh, tahame aidata finantssektorit alates LuxLeaksi ja Panama dokumentide skandaalidest on eh, finantsteema inimeste arvates ennekõike seotud maksupettuse rahapesu ja muu sellisega. leitakse, et pangad on ebaausad, et pankurid on ähm, ahned ning äh, tahavad oma kasumi viia maksuparadiisist, paradiisidesse. ühest küljest on ähm, see veidi ka tõsi, teisest küljest aga mitte. Euroopat ehitatakse majanduslikus mõttes uuesti üles ning me vajame kindlasti finantsteenuseid selleks, äh, et olemasolevaid ressursse hästi kasutataks seda ei ole tegelikult vaja üle korrata. me tahame lihtsalt, et finantsteenused vastaksid tänastele nõudmistele ning et meil oleksid ka sellised meetmed, mille abil tagada, et finantsteenuseid pakutakse professionaalselt ja vastavalt kõige kõrgematele eetilistele ja sotsiaalsetele standarditele, kuid praegu meil sellist garantiid ei ole. aitäh ning härra Kotsolino. jah, andaks jaanuariks kaks tuhat kaheksateist on vaja tulemus saavutada, äh, selleks, et reeglistik ole, tagaks senisest suurema läbipaistvuse, see kujutab endast eeskätt pöördumist siseriiklike vastavate asutuste poole ja selleks peab olema ka väga tähelepanelik ja ettevaatlik. kui me tahame tõesti tulemust saavutada, siis peavad meil olema äh, selleks reaalne ajakava ja sobivad instrumendid ja sel juhul, kui me valmistame ette dokumendi põhjalikult, siis ei ole meil vaja ka põhjalikku üleminekuperioodi ega esmatöötajate täiendavat ettevalmistust. meie jaoks on oluline pöörata näoga klientide poole, klientide poole selleks, et finantsturud oleksid tõepoolest tulevikus läbipaistvad. me vajame vastavat seadusandlust ja me ei tohi jätta asju öö, äh, isepäi öö, äh, arenevaks me peame ära kasutama erinevate institutsioonide jõupingutused nii ja nüüd kolleeg Michel. suur tänu, loomulikult on äh, finantsturgude regulatsioon äh, meie jaoks väga vajalik. seda peavad väga vajalikuks ka Euroopa Liidu kodanikud, kes äh, on langenud mitmete järjestikuste kriiside ohvriks, kõik algas aastal kaks tuhat kaheksa, mil väga keerukate finantsinstrumentide abil aeti majanduslangusse ma toetan teie raportit, aga ma tahaksin öelda ühte asja. selles raportis räägitakse sellest, et komisjonile tuleb anda andmeid selleks, et komisjon saaks vastu võtta vajalikke meetmeid. ma mõtlen praegu skandaalile, mis on seotud toormaterjali, tooraine, eriti toiduainetega spekuleerimisega ja, ja kuidas seda siis ära hoida? peale selle tahaksin ma, et me ei lahendaks probleeme nii, et üks lahendus toob kaasa uue probleemi. sotsiaaldemokraadid leiavad, et et me peame teatud praktikad liberaliseerima, nagu kapitaliturgudel praegu ka on tehtud, ehk siis eh, olgem ettevaatlikud, aga raport üldiselt on samm õiges suunas, suur tänu selle eest. ja nüüd vaba mitte mikrofon, esimene suur tänu, lugupeetud president, meil on vaja kaitsta tarbijaid, meil on vaja kaitsta investoreid, kaitsta kodanikke ja anda neile kõigile rohkem kindlustunnet, ära hoida erinevad spekulatsioonid, tagada, et finantstehingud on läbipaistvad, loomulikult on need kõik head eesmärgid finantskriis aastal kaks tuhat kaheksa näitas meile seda, et äh, finantssüsteemides on erinevad süsteemsed äh, riskid, mille väljalöömine toob kaasa probleemid reaalmajanduses. see tähendab seda, et me peame tooma, me peame heitma valgust neile probleemidele ja kaitsma reaalmajandust. meil on vaja reageerida, meil on vaja vastu võtta tõhus äh, õigusloome, mis kaitseks Euroopa kodanikke räägitakse, et kõige keerulisem on kokku leppida detailides ning nii see kindlasti ka on. loodetavasti meil õnnestub need detailid kokku leppida siiski piisavalt kiiresti, et uut finantskriisi ei puhkeks, aitäh. Marias. ma tänan, härra president. ma arvan, et edu sõltub sellest, kuivõrd heaks aruandluse süsteem saab. ja esma Euroopa väärtpaberituru järelevalve liikmesriikide vastavad ametiasutused peavad looma võrdlusandmete süsteemi, tänu millele on hõlpsam tagada, et pädevad asutused liikmesriikides saavad ka tõhusalt koostööd teha tuleb ära hoida mis tahes turu kuritarvitused. ja siin on meil ette nähtud ka eeskirjad litsentside väljastamisele nendel ettevõtetel, kes tegelevad finantstehingutega. Äh, äh, aruand võitlus andmete kogumise meetodid ei ole veel olemas, aga loodetavasti õige pea need luuakse. suur tänu, ütleb härra Sinadinos, pidades silmas finantsturgude iseloomu, on nad tõesti riskantsed turud ja turgudega manipuli-, manipuleerimine äh, mõjutab investeeringuid ja tuleks võtta sellised manipuleerijad kriminaalvastutusele. nüüd, mis puudutab andmete esitamist ja aruandlust, on vaja tagada tõesti, et loodaks vastav süsteem. väga suured institutsioonid ja suudavad vastu seista liikmesriikide äh, valitsustele Mm, jah, näiteks meie Kreeka ajaloost on tuua näiteid selle kohta ja esma väärtpaberituru järelevalve peab tõesti kehtestama ranged läbipaistvust tagavad reeglid ning ette nägema ka karistuste süsteemi, et kui on tegemist väärinformatsiooniga, et siis selle eest ka karistatakse. see kõik peab kaitsma erainvestoreid Uh, um, ma tänan, uh, ütleb härra volinik Hill. ma alustan põhilisest. millised on hea reguleerimise põhimõtted, on vaja seada selleks õiged tähtajad ja minagi ei taha tähtaegadest üle minna. mulle ei meeldi see ja ma olen väga tänulik selle eest, mis siin öeldi. Uh, ja tõesti terve mõistuse argument Äh, kõlas, et seetõttu tuleb jõustamine edasi lükata. tegemist on niivõrd keerukate õigusaktidega ja nende jõustamiseks läheb vaja aega. jah, äh, äh, ja sellepärast minagi tahan tähtaegas kinni pidada, aga tähtajad peavad olema realistlikud. nüüd mis puudutab juba spetsiifilisi aspekte, siis me teeme koostööd teise tasandi eh, meetoditega, eh, mis juunikuus vastu võetud, eh, üksteist dokumenti juba vastu võetud, ülejäänud me kavatseme vastu võtta veel selles kuus ja ESMAgi vaatab veel kord oma ettepanekud läbi ja e, väga paljuski on tegemist nende probleemidega, mis parlament on tõstatanud. nii et me vaatame veel kord läbi mõned ähm, läbipaistvusnõuded väärtpaberite ja võlakirjade turgude kohta, te palusite olla siin ettevaatlikud, jah, me teeme seda. ja nüüd, mis puudutab e, positsioonide piirmäärade korda, kui tegemist tegemist on põllumajanduslike tuletisinstrumentidega, siis me tahame tõesti, et need positsioonide piirmäärad oleksid tundlikumad ja võtaksid arvesse, kas turud on likviidsed või vähem likviidsed ja ma mõistan, et parlamendis tahetakse ülemäärast volitiivsust piirata ja spekuleerimist ära hoida toorainega eh, kauplemisel just positsioonide piirmäärade korra kaudu. jah eh, me tahame selle piirmäärade korra paremini kohandada äh, vastavatele mm, tooraine liikidele, kaupade liikidele ja me otsime siin tasakaalu äh, ja üritame liigsed hindade kõikumised ära hoida tooraine puhul ja samas tahame ka säilitada likviidsuse tooraineturgudel ja mis puudutab mittefinants Äh, ettevõtteid, tähtis on, et eeskirjad oleksid asjakohased ja ei kohalduks nendele, kes kasutavad mõistlikult finantsturge, et oma riske maandada või kui mõni finantsturg on väga väike või finantsturgudel tegutsemine on väga väikese osakaaluga ettevõtte kogu tegutsemises. nüüd teise tasandi meetmed kohta sekundaaraktid, ma kavatsen väga kiiresti siin edasi liikuda ja Eh, me loomulikult teame, et meile ei antud siin vabu käsi ja ma tagan selle, et minu ametiisikud eh, hoiavad teie läbirääkimiste meeskonda kogu aeg kursis toimuvaga suur tänu, härra volinik ja nüüd raportöör härra Ferber. suur aitäh, härra äh, juhataja, härra volinik, kolleegid. kõigepealt tahaksin ma südames tänada kõiki neid, kes tänases arutelus oralt, aru, osalesid. esiteks tahaksin aga rõhutada, et mina kui raportöör pole kunagi andnud nõusolekut äh, tähtaegade tagasilükkamiseks, kui seda oleks ainult finantstööstus nõudnud kui finantstööstus oleks olnud ainult nõudja ja kui seda siin saalis eh, vaid seda väidetakse, siis on see valetamine meie valijate näkku. meil on vaja luua eeldused selleks, et siseriiklikud järelevalveorganid suudaksid oma tööd tasemel täita. teiseks rõhutan ma seda, et raport, mille üle me kohe hääletama hakkame, ei ole mitte kaubatületustehingute piirmäärade kehtestamise küsimus. meil on käsitletud siin hoopis küsimus sellest, et näidata meie kui parlamendi selgelt seisukohta, kuidas praktikas oleks võimalik toimida läbipaistvalt ja me ootame komisjoni vastavat ettepanekut, kuid täna me sel, selles küsimuses ei hääleta. me pole raporti see lülitanud ainsatki punkti, kuivõrd tööstus seda nõuni-, nõudis, vaid viimase kahe aasta jooksul oleme variraportöörid ja mina iga kuu istunud koos komisjoni, nõukogu äh, ja esmaga selleks, et arutada läbi punkt punktilt, kuidas lahendada kerkinud probleemid. ja me oleme seda teinud seda seni, kuni me äh, saime rõhutada, et me ei saa seda või teist teha, kuivõrd direktiivis seda ei ole sätestatud, seetõttu on vaja, meil vaja prospekti direktiivi täiendamist, äh, meil on vaja MIFID-i äh, täiendamist, seega MIFID kahe vastuvõtmist ja need on vastastikku omavahel tihedalt seotud, need ei ole finantstööstuse nõuded vaid tegemist on reeglistiku sisseviimisega, mida me kõik vajame. seepärast ma lükkan tagasi kõik etteheited, otsustavalt tagasi kõik etteheited, justkui me tegutseksime antud dokumendi vastuvõttel tööstuse nimel ja huvides. tänan kõiki, kes mind toetasid, see annab mulle julgust tulevikus edasi tegutseda, aitäh! Grazie, onorevole Ferber. suur tänu, härra Ferber suur tänu ka kõigile kolleegidele.